maksimaalselt ühe tunni vastavalt kodukorra artiklile sada kakskümmend kaks. esimest korda räägime, esimese punktina räägime olukorrast Kesk-Aafrika Vabariigis. meil on siin mitu resolutsiooni ettepanekut esitatud ja kõigepealt saavad resolutsioonide autorid sõna ning kõigepealt kolleeg Romeva Irueda. aitäh nagu paljud teised kolleegidki oleme meie mures olukorra, olukorra pärast Kesk-Aafrika Vabariigis. olukord on tõesti plahvatusohtlik, sellel võivad olla väga tõsised tagajärjed eh, elanikkonnale. me teame, et Seleka tuli märts, märtsikuus võimule eh, on eh, suurenenud kokkupõrked erinevate usulahkude vahel, samuti on halvenenud poliitiline ja julgeolekuoht, rikutakse inimõigusi Äh, pannakse toime seksuaalkuritegusid, äh, meelevaldseid kinnipidamisi äh, ning samuti värvatakse lapssõdureid vaatamata usujuhtide pingutustele usu lahkude vahelisi kokkupõrkeid ära hoida, on olukord kontrolli alt väljunud ja sellega tuleb tegelema hakata. meie ja teised fraktsioonid on just nimelt seetõttu nõudnud Kesk-Aafrika Vabariigi võimudelt et äh, tegeldakse strukturaalsete põhjustega, mis riigis pidevalt kriise põhjustavad ning Libervilli kokkuleppe ellurakendamist, tagamaks äh, püsivat rahu. me tervitame ÜRO Julgeolekunõukogu otsust suurendada julgeolekujõudude kohalolekut, mille eesmärgiks on siis kaitsta tsiviilelanikke Kesk-Aafrika Vabariigis ning kutsume kõiki osapooli üles austama inimõigusi rahvusvahelist humanitaarõigust ning äh, pidevalt äh, äh, ja võimaldama siis humanitaarabi juurdepääsu nendele, kes seda vajavad ja lõpetama igasugused vägivallateod tsiviil, tsiviilelanike vastu. nõuame samuti inimõiguste rikkumiste uurimist, rahvusvahelise humanitaarõiguse rikkumist, rikkumise uurimist ning me tervitame ÜRO Julgeolekunõukogu otsust Äh, relvaembargo kohta, mis kehtestati äh, Kesk-Aafrika Vabariigi vastu. Äh, aitäh. aitäh, härra Rumeva ja Rueda ja nüüd härra Piilan üheks minutiks, palun. aitäh viimase paari päeva jooksul on sadu inimesi Banguis surma saanud Äh, ohvrite hulgas oli ka kaks Prantsuse langevarjurit rahvusvahelisest väekontinendist, me ei tea, kes nad tappis. Äh, samuti on äh, sunnitud välisajakirjanikud oma peakorteritest lahkuma. Seleka üksused on toime pannud ka kuritegesid kristlaste vastu, kristlaste olukord on muutunud üha raskemaks Äh, konfliktide edasine eskaleerumine võib äh, religioossetel motiividel toime pandud massimõrvadeni viia. Äh, ma leian, et selliste kuritegude toimepanejad tuleb tuua kohtu ette ja selleks, et ära hoida humanitaarkriisi, on vaja kaasata rahvusvahelised organisatsioonid ning loodan, et ÜRO suudab kodanikke kaitsta, aitäh! aitäh, härra Piilan! ja järgmiseks üheks minutiks kolleeg De Kaiser. aitäh, president, ma tahaksin äh, kõigepealt äh, mälestada neid prantslasi, kes said Kesk-Aafrika Vabariigis surma. ma, mul on tõesti äärmiselt kahju, et pärast aastatepikkust äh, hoiatust, hoiatusi Äh, mida välisteenistus on edastanud, on, on meil läinud nii palju aega, et ÜRO, ÜRO suutis vastu võtta resolutsiooni. Äh, äh, lõpuks ometigi suutsime midagi teha, et asjad Kesk-Aafrika Vabariigis hakkaksid liikuma. me teame, et me teame, milliseid jõledusi seal on toime pandud me teame, me teadsime seda ja ometigi läks meil nii palju aega, enne kui üleüldse midagi juhtuma hakkas Äh, me oleme kuulnud asjadest, mis minu fraktsioonile on vastuvõetamatud, me oleme kuulnud, et öeldakse, et küll Prantsusmaa tegevus osutub edukaks ja nõnda edaka. ma arvan, et äh, mina, ma arvan, et äh, Prantsusmaa on sekkunud liiga hilja, et inimesi päästa, aitäh aitäh, De Kaiser ja härra Breda, üks äh, minut, suur aitäh. Äh, see on juba kolmas kord sellel aastal, kui käsitleme äh, Kesk-Aafrika teemat. vägivald on võtnud uued mõõtmed ning see on omandanud nüüd usulise aluse, mis on tõesti murettekitav. samuti tahaksin rõhutada seda, et me teame, et äh, seal on kohal Prantsusmaa väed, mitte äh, kogu Euroopa väed ning äh, me oleme eraldanud ähm, viiskümmend miljonit eurot sealseteks operatsioonideks ning me oleme ka siis õhusilla humanitaarabi kohale toimetamiseks loonud. minu kolleeg De Kaiser juba rõhutas seda, et volinik Georgieva on juba pikka aega sellele küsimusele tähelepanu juhtinud. Äh, juba pikka aega on selge, et äh, seal äh, on väga tõsine humanitaarolukord. aitäh, härra Breda ja nüüd proua Veržea, kaks minutit, palun me teame, et olukord on natukene muutunud Kesk-Aafrika Vabariigis sellest ajast saadik, kui me seda resolutsiooni koostasime, me kõneleme sellest teemast juba kolmandat korda. samas tuleb tõdeda, et inimõiguste rikkumine selles riigis on aina süvenenud Tik diktatuurid, mis seal võimul on püsinud, on alati olnud võimul mingil moel äh, Prantsusmaa toetusega ja tihtipeale kutsutakse seda riiki eh, Kesk-Prantsuse Aafrikaks. Eh, Prantsusmaa on ligemale viiskümmend aastat eh, sõja, sõjaliselt erinevates Aafrika piirkondades osalenud konfliktides. Prantsusmaa sõjajõud valmistuvad praegu sekkumiseks, aga just nimelt sellised interventsioonid ongi võib-olla olukorra veelgi hullemaks muutud tuletage meelde antipalaaka tegevust näiteks me äh, ne, nende äh, rühmituste tegevus külvab surma ja vägivalja. Äh, vaid paari tunniga sai surma paarsada inimest ja samuti on religioossed kokkupõrked kasvanud Äh, Prantsusmaa valmistub sekkuma, tuginedes ÜRO äh, resolutsioonile. jah, me saame sinna viia äh, Prantsuse sõjaväe, Prantsuse sõdurid, kes maksavad oma eluga selle eest, et rahvusvaheline üldsus on seda probleemi pikka aega ignoreerinud. me, me teame et me peame mõtlema Kesk-Aafrika Vabariigi tulevikule ja Kesk-Aafrikal endal peab selles protsessis olema sõnaõigus aitäh, proua Veržea äh, äh, äh,. Te, kui te aeglasemalt kõneleksite, äh, siis oleksime me teist ka paremini aru saanud. kas olete nüüd valmis härra Preda küsimusele vastama? suur aitäh Äh, nagu ma aru saan, ei ole te sekkumisega nõus, aga millise alternatiivi te siis välja pakute? Te ütlete, et sõjaline sekkumine ei ole kõige parem. Äh, mida te, mida teie arvates siis praeguses olukorras peaks tegema? härra Preda, te alati kuulate mind suure tähelepanuga. kui ma ütlesin midagi Prantsusmaa sekkumise vastu, siis on see äh, kahetsus, ma ütlesin nii, et see on kahetsusväärne, et me selliste sekkumisteni üldse olukord on jõudnud juba äh, aasta aega nõuti ÜRO äh, resolutsiooni, see ei olnud äh, äh, rahuldav, see tegevus, mis eelnes sellele resolutsioonile. me näeme, et äh, edasiminekud on väga aeglased ja meil on siin tegemist kollektiivse vastutusega, ma ei rääkinud äh, sõjalisest sekkumisest, ka mina tunnen kaasa nendele ka-, nende kahe hukka saanud äh, Prantsuse sõduri omastele. kolleeg Jäätenmägi, palun. arvoisa puhemies, kuten täällä jo todettiin nyt. Äh, lugupeetud äh, president, nagu ähm, juba mainiti, see sõjaline sekkumine see puudutab just Prantsusmaad, Francois Hollande ise ütles paar päeva tagasi äh, kommenteerides kahe Prantsuse sõduri surma. see sekkumine on vajalik, isegi kui ta on ohtlik. meile kõigile tekitab äh, muret humanitaarolukord äh, Kesk-Aafrika Vabariigis, äh, puudu on toiduainetest ja eelkõige muidugi julgeolekust ainult vähesed lastest saavad käia koolis, toitu pole piisavalt ja probleeme on väga palju. hea on see, et Euroopa Liit on oma humanitaarabi suurendanud, kuid äh, sellest hoolimata me peaksime äh, enam tähelepanu pöörama selle mm, abi äh, kättejõudmisel, kättejõudmisele toetuse vajajatele ja peaksime enam Kesk-Aafrika Liidule toetust avaldama aitäh kolleeg Jäätemägile. ja nüüd äh, fraktsioonide nimel äh, alustame härra Soonikuga, üks minut palun. aitäh. me näeme, et äh, vägivald on eskaleerumas Kesk-Aafrika Vabariigis, me näeme massilisi inimõiguste rikkumisi ning selle vägivalla ohvrid on äh, pahatihti naised ja lapsed. viiendal detsembril seitsmekümne kahe tunni jooksul äh, tapeti Banguis äh, nelisada inimest ja seda vägivalda pannakse toime kriminaalsete rühmituste poolt, kellel on relvad, raskerelvad nende käsutuses ja tervitatav on selles kontekstis see, et ÜRO äh, plaanib rahuvalvemissiooni äh, saatmist Kesk-Aafrika Vabariiki. me ei saa jätta Prantsusmaad üksi, Euroopa Liit peaks äh, osalema poliitilise plaani koostamisel Kesk-Aafrika Vabariigi jaoks, mis aitaks õigusriigi taastamisele kaasa. aitäh, härra Soonik ja nüüd kolleeg Desiir, palun aitäh, härra president, volinik, kolleegid, pärast seda, kui kahekümne neljandal märtsil käesoleval aastal Seleka mässulised võimu üle võtsid, näeme, et Kesk-Aafrika Vabariik on langenud äh, vägivalla äh, ohvriks, kogu äh, olukord kogu riigis on kaootiline, tegemist on humanitaarkriisiga me nägime, et resolutsioon ÜRO-s võeti vastu ühehäälselt ja selles olukorras viiendal äh, detsembril äh, Aafrika Liidu äh, väged, vägesid asus toetama Prantsusmaa selleks, et eh, ning me peame kõik kaasa aitama sellele, et mässuliste, takistada relvade jõudmist mässulisteni kaks äh, Prantsuse sõdurit ähm, äh, hukkusid äh, tsiviilelanikkonda abistades ja me peame leidma kõikehõlmava ning kestliku lahenduse sellele olukorrale, peaksime pöörama tähelepanu poliitilisele siirdeprotsessile, humanitaarolukorra leevendamisele, rahu taastamisele nii et me peaksime mobili-, mobiliseeruma kogu Euroopa Liidus selleks, et see kriis äh, Kesk-Aafrikas äh, lahendada, selline on meie resolutsiooni sisu ja loodan, et seda on kõikjal maailmas kuulda. suur tänu, kolleeg Desire, nüüd kolleeg Takula, palun üks minut. arvoisa puhemies, tema Kesk-Aafrika president, olukord äh, Kesk-Aafrika Vabariigis on äh, väga keeruline ja Euroopa Liidus peaksime mõtisklema selle üle, milline on meie viis äh, aidata kaasa selle riigi liikumisele rahu poole. näeme, et vägivalda on seal väga palju naiste, laste vastu, väga palju sõjakuritegusid kuidas äh, taastada rahu selles riigis? mina isiklikult leian, et Euroopa Liit mängib väga tähtsat rolli koos Aafrika Liidu ning ähm, ÜRO-ga ja peaksime leidma, peaksime püüdma äh, leida sobivaima viisi kogu selle regiooni stabiilsuse äh, taastamisele ning äh, rahu kehtestamisele. kuidas saaksid koos eksisteerida kaks erinevat ähm, usukogukonda selles riigis, aitäh! suur tänu, kolleeg Takule, nüüd härra Paška, palun. Äh, aitäh, president, volinik Kesk-Aafrika Vabariigis juba aasta aega on erinevad relvastatud rühmitused üksteisega võidelnud, nad on terroriseerinud ka rahulikku tsiviilelanikkonda ning see olukord ei ole jätkusuutlik, rahvusvahelised organisatsioonid ei saa enam tsiviilelanike turvalisust garanteerida, isegi mitte Aafrika Liidu relvajõudude sekkumisele. seetõttu ainsaks äh, sobivaks viisiks ähm, äh, korra säilitamisel, äh, korra taastamisel on see, et ÜRO resolutsiooni soovitusi jälgitaks ning saadetaks sinna ka rahuvalvemissioon. ma tervitan seda, et on suurendatud meie humanitaar- abi, see peaks kindlasti aitama kaasa korra taastamisele riigis äh, ning varustama vaeseid inimesi selles äh, riigis. aitäh, kolleeg Paška, nüüd proua Kretsu, palun üks minut. suur tänu, härra president. kaheksakuine viivitus oli enne, kui ÜRO Julgeolekunõukogu võttis vastu ühehäälselt resolutsiooni mis pidid vältima selle, et Kesk-Aafrika Vabariik äh, läheb lõhki. miljonid inimesed äh, on põgenenud riigist ja kannatavad nälja all. meil tuleb äh, tsiviilelanikkonda kaitsta ja võimalikult kiiresti jagada toiduained. Euroopa Liit peab andma oma panuse tsiviilelanikkonna kaitseks. selleks, et rahvusvaheline sekkumine ka tulemusi näitaks, tuleb äh, rahu tagavad üksused saata sinna piirkonda, peale selle tuleb toetada ka diplomaatiat selleks, et äh, oleks võimalik korraldada vabad valimised. Need lõputud konfliktid on selle riigi tõesti lõhki tõmmanud, tegemist on peaaegu juba ususõjaga suur tänu, kolleeg Kretsu ja nüüd läheme vaba mikrofoni vooru juurde. mul on väga kahju, et ma ei saa kõikidele kolleegidele sõna anda, kes on soovinud sõna saada. kõigepealt kolleeg Hiidner, palun. Republika Środkowej Afryki to klasyczny przykład państwa, które mimo potentsiaali Kesk-Aafrika Vabariik on klassikaline näide riigi kohta, mis hoolimata oma majanduslikust potentsiaalist, mis tuleneb tema geopoliitilisest asukohast siiski on langenud etnilistesse ja usulistesse konfliktidesse. tegemist on maailma ühe kõige vaesema riigiga, mis kannatab humanitaar- ja majanduskriisi all. üha rohkem on ähm, kokkupõrkeid kristlaste ja moslemite vahel ja seksuaalvägivald ja piinamised äh, on levinud paljud rahvusvahelised organisatsioonid, kaasa arvatud ÜRO, on juba pikka aega hoiatanud, et see võib endaga kaasa tuua äh, massimõrvasid ja ususõja. kõik pingutused olukorra leevendamiseks on olnud edutud. ilma välise sekkumiseta see kriis muutub veelgi sügavamaks. aitäh! suur tänu, kolleeg Hiibner ja järgmisena kolleeg Stailer, palun Uh, um, aitäh äh, eskaleeruv olukord Kesk-Aafrika Vabariigis ähm, valmistab muret meie parlamendile ja kogu rahvusvahelisele üldsusele. Äh, mässulised äh, Äh, sellest ajast, kui nad äh, märtsikuus võimule tulid, on riigis äh, vägivald muutunud üha levinumaks, rikutakse massiliselt inimõigusi. möödunud nädalal said paljud inimesed jälle surma, kui toimusid kokkupõrged mosle, moslemitesse lekade ja kristlaste vahel Äh, usuline vägivald äh, tõstatab genotsiidi ohu ja võib destabiliseerida kogu piirkonna. rahvusvaheline üldsus äh, on reageerinud, Euroopa Liit on eraldanud viiskümmend miljonit eurot abiks ja samuti on Prantsusmaa saatnud koha peale oma vägesid, tuginedes ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonile, aga samas ei ole nendest julgeolekujõugudest piisanud selleks, et riigis korda uuesti jalule seada Amnesty International on äh, öelnud, et vägivald on võtnud enneolematu äh, ulatuse, ma loodan siiski, et see konflikt lahendatakse kiire, kiiresti ja äh, rahu taastatakse, aitäh! suur tänu, kolleeg Styler, sellega oleme me lõpetanud vaba mikrofoni vooru ja sõna annan kolleeg Tšolosele. aitäh, president, daamid ja härrad, lugupeetud Euroopa Parlamendi saadikud me täname teid sellepärast, sellepärast, et te tunnete huvi olukorra vastu Kesk-Aafrika Vabariigis, eh, inimõiguste olukorra pärast selles riigis. Eh, Kesk-Aafrika Vabariigis on praegu eh, selle riigi ajaloo kõige hullem kriis ja see kriis üha teravneb Äh, mitmetel kordadel, näiteks äh, viiendal detsembril on välispoliitika kõrge esindaja välja, väljendanud muret äh, vägivalla eskaleerumise pärast ja tõsiste inimõiguste rikkumise pärast, mida pannakse toime täiesti karistamatult me jagame muret, mida teie oma resolutsioonis väljendate. seistes silmitsi sellise tõsise kriisiga peab rahvusvaheline üldsus tegutsema kiiresti, vältimaks olukorra halvenemist. Euroopa Liit osaleb väga aktiivselt rahvusvahelise üldsuse jõupingutustes äh, äh, lahendada olukorda poliitiliselt, samuti pöörata tähelepanu julgeolekuprobleemidele, humanitaarprobleemidele, teha lõpp praegusele kriisile. Euroopa Liit on äärmiselt Äh, olulisel äh, kohal äh, rahvusvahelise koostöö hõlbustamisel, tuginedes siis meie partneritele Aafrika Liidule, ÜRO-le, USA-le, Prantsusmaale ja Kesk-Aafrika majandusüheldusele meie kõige olulisem eesmärk on inim-, rahu taastamine ja tsiviilelanike kaitse Äh, me toetame rahvusvahelisi jõu, jõude, milles osaleb ka Prantsusmaa, loodame, et niimoodi õnnestub teha lõpp vägivallale ja taastada julgeolek. Euroopa Komisjon äh, on juba, nagu te ütlesite, eraldanud viiskümmend miljonit eurot äh, selleks, et hõlbustada rahule jalule seadmist. ja samuti tervitan siis ÜRO resolutsiooni vastuvõtmist Äh, see resolutsioon puudutab siis Kesk-Aafrika Vabariigi ja näeb ette rahvusvahelise uurimiskomisjoni loomist. Euroopa äh, Liit äh, toetab ka seda, et ÜRO Inimõiguste Nõukogu jälgiks väga tähelepanelikult seda, mis Kesk-Aafrika Vabariigis toimub. reaktsioon kriisile peab olema mitmetasandiline samuti tuleb meil anda hädaabi inimestele, kes on kõige suuremas puuduses ja samuti tuleb mõelda sellele, mida teha keskpikas perspektiivis. komisjon on vastu võtnud erakordsed meetmed selleks, et rahastada stabiliseerimisprogrammi, tuginedes siis stabiliseerimise instrumendile oleme eraldanud kümme miljonit eurot meie tegevuse eesmärk on äh, soodustada siis rahvuslikku leppimist äh, Kesk-Aafrika Vabariigis, äh, edendada dialoogi erinevate kogukondade vahel ning tagada inimõiguste jälgimine, teeme tihedat koostööd ÜRO inimõiguste ülemvolinikuga ning tahame siis igati anda oma panuse olukorra parandamisse. välisteenistus ja komisjon Äh, üritavad siis ka välja töötada programmi äh, riigis äh, olukorra normaliseerimiseks ja selleks, et taastada norm-, normaalne elu Kesk-Aafrika Vabariigis. meie koostöö ei ole Äh, kunagi äh, olnud, äh, me ei ole kunagi katkestanud koostöö tegemist. me oleme alati soovinud osaleda üleminekuprotsessis ja osaleda demokraatlike institutsioonide taastamises. tegemist on loomulikult pika protsessiga, mis nõuab meie kõigi ühiseid jõupingutusi. kuna need väljakutsed, mis meil Lõuna, Kesk-Aafrika Vabariigi ees seisavad, on niivõrd suured ja ulatuslikud, siis on äärmiselt oluline, et rahvusvaheline üldsus toetab seda riiki pikka aega, välisministrit, arutasid olukorda, arutavad siis olukorda Kesk-Aafrika Vabariigis ka äh, kuueteistkümnendal detsembril Brüsselis. Euroopa Liit igatahes äh, tihedas koostöös oma partneritega kavatseb toetada Kesk-Aafrika Vabariigi stabiliseerimist ja kriisile püsiva lahenduse leidmist, aitäh! suur tänu, volinik Tšolos! ja nüüd selle arutelu lõpuks ütlen veel, et kokku on mulle esitatud kuus resolutsiooni ettepanekut. arutelu on sellega ammendatud ja hääletus toimub kohe pärast ähm, kahe järgmise arutelu lõppemist.